liebe kolleginnen und kollegen die sitzung ist wieder kallid kolleegid istung jätkub mm, ilmselt me võime veel tublisti oodata et saadikuid lisandub aga me loodame parimat me jaotasime välja eilse istungi protokolli kas selle vastu on vastuväiteid